Ladies and gentlemen, after this very nice video I have daamid ja härrad, pärast seda väga toredat videot on mul hea meel teid siin Euroopa Parlamendis tervitada president Tajani nimel, kes pärast ka teie ees kõneleb. mul on väga suur au avada esimene ookeanikonverents Euroopa Parlamendi täiskogu saalis, kus on kohal ka Euroopa Komisjoni esindajad. koosolek tõlgitakse kahtekümmend kolme keelde kui te soovite mõnda teist keelt kuulata, siis on teil selleks võimalus ning mul äh, paluti mainida ka, et esimeses paneelvoorus on äh, ka saavutatud sooline tasakaal, nii nagu ta sageli Euroopa Parlamendis on. president Tajani äh, koos vastutavate komisjonidega nagu Keskkonnakomisjon, Kalanduskomisjon ning Tööstus- ja Teaduskomisjon koostöös Euroopa Komisjoniga on korraldanud selle kohtumise öö, komisjoni poolt on siis korraldajad olnud merendus- ja teaduse peadirektoraadid. Carmen Vella ja ning Carlos Moeras on meie e, juurde tulnud Euroopa Komisjoni esindajatena. ning mul on väga hea meel siin paneelis istuda ka meie noorte, noorema põlvkonna esindajatega, kes istuvad minust paremal ja vasakul käel ning palju noori on ka saalis, seetõttu ma tõesti tervitan ka kõiki õpilasi ja õpetajaid Euroopa äh, koolist Brüsselis. palun näidake, kes teist on Euroopa koolist. tere tulemast ka nooremale põlvkonnale. This really shows that oceans and see näitab tõesti, et ookean ja kliima on noorsoo jaoks ka ääretult tähtis, väga meeldiv. daamid ja härrad, merenduspoliitikal on mitmeid erinevaid aspekte, peaaegu võimatu on neist kõigist rääkida ühel poolepäevasel kohtumisel, aga anname endast parima. meie kõrgetasemelise paneeli erine-, kõnelejate erinev taust ka peegeldab seda mitmekesisust, meil on siin kohal kodanikuühiskonna esindajad, keskkonnakaitsjad ja teadlased. siis meil on mitu paneelarutelu, kõigepealt äh, ookeanite haldus üle maa, ülemaailmsel tasandil ma tahaksin eraldi tervitada Maria Tamanakit, kes on kalandus, olin Maria, ma nägin sind istumas siin tagapool ka. see proua vastutas ühise kalanduspoliitika reformi eest, mis oli meie jaoks Euroopas suur samm edasi. teine paneelarutelu räägib sellest, kuidas saavutada meil, meie merede ja ookeanide puhtus, siin räägitakse kliimamuutusest, reostusest ja teadusest ning viimane paneelarutelu räägib sellest, kuidas edasi liikuda äh, jätkusuutliku sinise majanduse suunas ning esindajad ei ole mitte ainult traditsioonilistest äh, merendussektorist, äh, setest, vaid ka uuematest, nagu vetikakasvatus või energia tootmine. paneelarutelusid juhivad vastavate asjaomaste komisjonide juhid ning teistel kõnelejatel on võimalus ka hiljem sõna võtta sõbrad, meil ei ole aega pausi tegemiseks, aga, aga võib-olla pärast, kui teil on natukene aega, siis käige siin majas ka ringi, näete näituseid äh, täiskogu saali ees, siin on näiteid näiteks erinevatest projektidest Euroopa Liidus nagu Copernicus või Marina Äh, ning responsible äh, ehk siis nagu sea äh, sõna meri on seal sees, need projektid on seal näitusel väljas. Marina ja responsible inimesed on ka täna kohal ning nad ütlesid, et tõesti sellest teemast tuleb tänavatel rääkida lausa. me ei ole küll praegu tänavatel, me oleme täiskogu saalis, aga juba see on minu arvates samm edasi. viimase kolme aasta jooksul minu arvates on merenduses toimunud muudatus, mered ja ookeanid on äh, muutunud oluliseks prioriteediks mitte ainult plastreostuse tõttu, jumal tänatud. meil on olnud suured ülemaailmsed konverentsid, eelmisel aastal Balis, sel aastal Norras ja siis on meil väikesed öö, algatused nagu, mida korraldavad vabaühendused, kus koristatakse meie randasid, siis ookeani temaatika on tänu nendele kõigile tuttav. minu arvates oleks hea vastus see, et Euroopa parlamendis ka loodaks äh, merenduskomisjon, kus äh, arutatakse kõiki merendusküsimusi ning see tänane konverents on ka oluline samm selles suunas. minu arvates äh, on üks oluline algatus veel Seereka töörühm, kus on esindatud rannikupiirkonnad, seal arutatakse merendusküsimusi kus on, kuhu on kaasatud kõik äh, pooled, teadlased, äh, tööstusesindajad, vabaühenduste esindajad. daamid ja härrad, miks on meie merenduspoliitika meie jaoks nii tähtis? me elame sinisel planeedil, seitsekümmend protsenti maapinnast on vesi ja ookeanid on olulised kliima jaoks, nad seovad CO2 ning iga teine hing äh, äh,, sõõm, mis me võtame, pärineb ookeanitest. mered on olulised meie äh, tuleviku jaoks, meie rahvastik kasvab ning meil on vaja toitu, energiat, äh, sinise bio, sinist biotehnoloogiat ning transporti, mida meile pakuvad ookeanid. aga meie ookeanid on ohus ning neil on vaja meie abi, meil on vaja äh, hea tervise juures ookeane tuleviku jaoks see on ka eurooplaste jaoks tähtis loomulikult. Euroopa on alati olnud mere, äh, meresõitjate maailmajagu. meie äh, ranniku, rannik on oluliselt pikem kui USA-l ning ainult kahel liikmesriigil ei ole merepiiri. Euroopa Liit juhib erinevad, äh, juhib maailma erinevates merendussektorites, nagu näiteks mereenergia ning me oleme maailma juhtival positsioonil ka merendusteaduse valdkonnas ma tervitasin näiteks professor Hertsegit, kes äh, siin hiljem sõna võtab, aga meil ei ole vaja mitte rohkem äh, teadust ainult, vaid me, me, me, sest me teame ju rohkem äh, kuust kui süvamerest, niisiis meil on vaja rohkem teadustööd ning paremat rahastust. ja meil on vaja ühendada teadus, tuua teadus inimesteni, meil on vaja äh, Äh, seda, et inimesed tunneksid ookeane paremini ning me oleme siin astunud samme edasi. me oleme tulnud ka oma merenduskirjaoskuse programmiga välja. Äh, proua volinik Vella teab väga hästi ka, et Maare peadirektoraat toetas seda, UNESCO toetab ka seda, et kahe tuhande kahekümne esimesest aastast algab öö, äh, maailma ookeanite aastakümme. Vladimir räägib sellest hiljem. Euroopa merenduspoliitikal on pikk traditsioon Euroopa Parlamendis ja komisjonis oleme me rääkinud integreeritud merepoliitikast, ühisest äh, kalanduspoliitikast, sinisest majandusest, mereplaneerimisest, äh, avatud juhtimisest ning hiljuti võtsime me vastu direktiivid äh, ühekordselt kasutatava plasti ning meresadamate kohta kõike seda on tehtud koostöös kolme Euroopa institutsiooni vahel, kor-, komisjon, parlament ja nõukogu, kelle esindaja istub ka minu kõrval. komisjon on teinud väga head tööd selles, et äh, minna edasi meie merendusalase tööga, aga neid on alati toetanud ka Euroopa Parlament ning nüüd on meil vaja, et liikmesriigid selle poliitikaga hästi ellu rakendaks, mis kõlab küll lihtsalt, aga see alati lihtne ei ole. ja meil on vaja ka, et noored inimesed äh, pöörduksid uuesti mere poole oma professionaalses karjääris koostöös äh, Mladi Vaisseniga, kelle, ke-, kellel oli, kes tuli välja Bali plasti vastu võitlemise algatusega, siis meie kliimamarsid või meie noored innovaatorid nagu Marcela Hanš, kõik need projektid on väga paljulubavad maailm, Euroopa Liit on maailmas juhtival kohal teadustöös. me peame selle põhjal edasi töötama, et saavutada jätkusuutlik sinine majandus ning ma olen veendunud, et meil on vaja heitmetele äh, vastupanuvõimelisi ookeane ning selle, seda uurimust on teha, vaja teha ka järgmises Horisont Euroopa programmis. armsad sõbrad! natukene ennem Euroopa valimisi toimub meie tänane sinise planeedi kohtumine ookeanitel valijaid ei ole, neil ei ole valimisringkondi, aga nad on meie kõigi jaoks tähtsad. kõik, kes teavad midagi ookeanitest, nõustuvad kindlasti minuga. Te juhtisite meie kahe tuhande seitsmenda aasta, äh, seitsmeteistkümnenda aasta ookeanikonverentsi Maltal, Carmelo Vella, Euroopa Komisjoni volinik, teil on nüüd sõna. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kallid kolleegid, kes siin, kolleegid, kolleeg Carlos, Maria, endine kolleeg, lugupeetud daamid ja härrad. suur tänu, et tulite täna siia, et meiega rääkida meie sinise planeedi tulevikust, nii nagu paljud eurooplased, kasvasin ka mina üles otse mere ääres ja üks minu ilusamaid mälestusi on just nimelt lapsepõlve suved ranna ääres. puhtad, kaunid mälestused ja mida rohkem aega sellest möödub, seda armsamaks need mälestused mulle muutuvad. paraku ookeani ei saa nii ilusate sõnadega praegu kirjeldada. aastate jooksul olen ma näinud, et üha kuidas kohalikud ökosüsteemid ning ressursid satuvad üha suurema surve alla, kuulsin oma sõpradelt kaluritelt, et kalasid jääb üha vähemaks ja vähemaks. pidin vaatama, kuidas kliimamuutus, ülekasutamine, liigne kalapüük, saaste hakkas ookeani rohkem ja rohkem kahjustama. kõik see, mis meie ümber täna sünnib, panevad meid aru saa-, viivad meid arusaamiseni, et roheline areng ja sinine areng peavad käima käsikäes. olen üritanud aastaid seda sõnumit edastada. olen üritanud luua koalitsiooni, mis võitleks terve, tugeva ookeani eest, koalitsiooni, kuhu kuuluksid poliitikud, aktivistid, kodanikud, noored inimesed kes äh, tunnevad muret tuleviku pärast ja kes ühel päeval pärivad meilt selle sinise planeedi. mul on väga hea meel, et saalis on nii palju inimesi ja see näitab, kui olulised on ookeanid meie kliima jaoks, meie majanduse jaoks, aga ka meie ellujäämise seisukohast. olen väga uhke selle üle, mida Euroopa Liit on viimase viie aasta jooksul saavutanud. kõigepealt ühekordsete plastesemete kasutamise piiravad eeskirjad, meie õiguslikult siduvad ringluse suunised, kõik aitavad meil mereprügiga paremini toime tulla. teiseks oleme eraldanud rohkem kui kümme protsenti oma merealadest merekaitsealadeks, rannikualad sealhulgas. tegime seda kaks aastat ennem kui rahvusvahelise, rahvusvaheline kahe tuhande kahekümnenda aasta tähtaeg ja see aitab meie ookeanide tervislikku olukorda parandada kooskõlas meie merestrateegia raamdirektiiviga. lisaks sellele säästliku kalapüügialased pingutused on hakanud vilja kandma, väga paljudes Euroopa Liidu osades on kalanduse olukord aastakümnete, pärast aastakümneid sattunud, saanud jälle positiivseks ja võrreldes kahe tuhande seitsmenda aastaga, kui meie komisjon ametisse tuli, on olukord muutunud väga palju. me oleme säästliku meremajanduse sektorit toonud meie majanduse kaardile, ookeanide majandus on, on suurepärane, ookeanide haldus on suurepärane sektor, mida siin näiteks tuua, see on kaubanduseelsesse faasi jõudnud ja ka teised sektorid saavad kasu sinisest investeerimisplatvormist, mida kavatseme sel aastal algatada. viimase kahe aasta jooksul oleme investeerinud rohkem kui viissada miljonit eurot merega seotud teadusuuringutesse, uurime mikroplastiga seotud ohtu ja mikroplasti teemat üldisemalt. ohud ei ole muidugi suunatud mitte ainult mere keskkonnale, vaid ka inimtervisele. tean, et kolleeg Carlos räägib sellest hetke pärast põhjalikumalt. meie ambitsioonid ei piirdu mitte ainult Euroopaga. ookeanid on meie kõigi vastutus siin maamuna peal. mul on väga hea meel teatada, et oleme just avaldanud esimese eduaruande selle kohta, mida Euroopa Liit on teinud selleks, et ookeanide haldamist maailma tasandil parandada. selles raportis kirjeldame oma saavutusi pärast seda, kui võtsime vastu oma tegevuskava merede paremaks haldamiseks novembris kaks tuhat kuusteist tegemist on tegevuskavaga, mis hõlmab viitekümmet tegevust, mis on seotud rahvusvahelise koostöö valdkonnaga. tegevuskava äh, on selline, mis on suurendanud meie usaldusväärsust partneritena. see on tegevuskava, mis äh, muudab meid liidriks tehnilise abi ning toetuse valdkonnas merede säästlikus majandamises. oleme umbes kuussada miljonit eurot eraldanud säästlikuks kalapüügiks ning akvakultuuriks ja selleks, et toetada merede kaitsealasid ning puhastada meretransporti. see on samuti mõeldud partnerriikide sadamapiirkondade toetamiseks ja nii edasi. oleme kontrollisüsteeme välja arendanud kolmandates riikides, võidelda paremini ebaseadusliku kalapüügi vastu, et tõhusamalt võidelda ka selle vastu kollaste ja punaste kaartide süsteemi kaudu. me oleme algatanud ookeanide alased partnerlussuhted Hiina ja Kanadaga oleme sõlminud Arktika kalanduskokkuleppe, et hoida ära reguleerimata kalapüüki äh, Arktika ookeani keskosas. toetame jätkusuutlikku meremajandust mitte ainult Euroopa Liidus, vaid rannikualadel ka mujal, lähtuvalt siin meremajanduse rahastamise põhimõttest, mille kaudu me saame säästlikult rahastada ookeanide majandustegevust. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Euroopa valimiste ees, eel olen veendunud rohkem kui kunagi varem, et me peame rahvale rääkima, mida Euroopa Liit teeb nende heaks, nende kogukondade heaks, nende perede heaks, nende tulevike heaks ning äh, ookeanid on üks suurepärane näide sellest, nagu president Junckerile on kombeks öelda, me tahame suurtes asjades tegutseda suurelt ja mis võiks olla veel suurem kui ookeanid. saatkem siis see sõnum teele selle kohta, kuidas Euroopa Liit võitleb selle nimel, et meie mered oleksid tugevad ja terved ning äh, et meie rannikualad saaksid õitseda. võitleme ühiselt meie sinise planeedi ja sinise tuleviku eest. aitäh! Thank you very much. suur tänu, Kamenju! tema on kaasjuhatajaga spiiker ja nüüd annan sõna nõukogule, ma ütlesin, et siin on kõik kolm institutsiooni kohal. Te teate, äh, Euroopa Liidus on need parlament, nõukogu ja komisjon ja Rumeenia on praegu nõukogu eesistuja, niisiis on Ariana Petka äh, meiega, kes on Rumeenia äh, minister merede ja metsade vallas ja enamikel läheb vaja äh, kõrvaklappe, sest Ariana räägib äh, rumeenia keeles, palun. It's good, yes, thank you, Jessin. aitäh, Jessin. volinikud, MEP-id, lugupeetud delegaadid, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni selle eest, et nad selle kõrgetasemelise konverentsi korraldasid see on hästi oluline nende jõupingutuste kontekstis, mida Euroopa Liit teeb selleks, et päästa merd ja merekeskkonda. nii et mered ja ookeanid saaksid jätkuvalt ja jätkusuutlikult võimaldada meil tegutseda. Rumeenia jaoks on rannik ja meri oluline osa globaalsest ökosüsteemist, need esindavad uusi piire. Need annavad meile ruumi, ressursid, energia ja toidu, mida inimkond vajab. seetõttu võivad ookeanid ja mered aidata äh, leevendada vaesust, pakkudes jätkusuutlikke töökohti, samal ajal on nad peamised kliimareguleerijad ja seda globaalsel tasemel kui tahame paremat tulevikku, peame mõistma jätkusuutlikku merekontseptsiooni. kuni me sinnamaani jõuame, on meie kohustus peatada merede hävinemine, nende olukorra halvenemine. me peame aru saama, et merede kaitse on meie poliitikate võtmeküsimus. Rumeenia jaoks on merede kaitse ülioluline teema, meie jaoks on Must meri mitte ainult loodusressursside ala, see on ka üliväärtuslik ökosüsteem. tal on piiratud ühendused maailma ookeanidega, nii et järelikult surve talle tuleneb peamiselt eh, inimeste poolt, sest tema rannikul elab kakssada miljonit inimest. tahame keskenduda saastamise vähendamisele ning sellele, et edendada jätkusuutlikku kalapüüki mereökosöömide säilitamine selleks, et tuua jätkusuutlik areng rannikualadele. aga merd kaitsta ei ole võimalik ilma regionaalse lähenemiseta, mille aluseks on koostöö öö, konventsiooni kohaselt Musta mere kaitse koostöös me tahaksime, et teie oleksite osa sellest konventsioonist. ma tahan rõhutada, et äh, mered, meredesse visatud jäätmed, heitmed on üks kõige suurem probleem, kui me räägime mere öö, äh, hoidmisest ja säilitamisest. plastik ja mikroplastika on äh, merele kõige ohtlik, ohtlikum. plastik on meres sellepärast, et väga halvasti hallatakse jäätmeid nii mere kui maa peal. see on väga keeruline probleem, sest tegemist on piiriülese küsimusega, sellepärast et merepiirkonda, piirkonnad on oma loomu poolest väga erinevad. Nende probleemide lahendamiseks peame oma tegevusi koordineerima rahvusvahelisel tasandil, aga ka regionaalsel tasandil. ehk siis regionaalsed merekonventsioonid mängivad hästi olulist rolli selleks, et koordineerida strateegiaid eh, merede ja ookeanide hoidmiseks. varem mainitud Musta mere konventsioonis on strateegia, mis viidab meresaastatusega võitlemisega. Need kuus riiki, kes konventsiooni osalised on teevad maksimaalse selleks, et seda saastet vähendada. plastiku vähendamine on hädavajalik selleks, et äh, jõuaksime ringmajanduseni ehk siis kogumissüsteemid, sertifitseerimisskeemid on väga-väga olulised selleks, et plastikusaastega võidelda. plastik, plastikjäätmeid enam ei hoita, ladustata ega töödelda ümber, see põle- äh,, äh, seda toodeldakse ümber, ei põletata enam. me peame oma jõupingutused suunama sellele, et heitmeid vältida. hallata prügi jätkusuutlikul moel. toetame selle valdkonna partnerlusi, peame vaatama tootmist ja jätkusuutlikku tarbimist, seda ka rahvusvahelisel tasandil arvestades seda, kui suur see fenomen on, ehk siis plastikusaaste probleem, on see teema ka mitteametliku Keskkonnanõukogu päevakavas, mis toimub Bukarestis mais, kahekümnendal ja kahekümne esimesel mail. regionaalsel ja rahvusvahelisel tasandil on vajalik äh, suunata majandustegevusi, mis toimuvad rannikutel ning peame olema osa ka avalikkuse harimise kampaaniatest. peame vaatama ka seda, millist mõju avaldab kliimamuutus. see tähendab eh, maailma meretaseme tõusu ning need süvendavad äärmuslikke ilmastikujuhtumeid. Rumeenial on oluline roll mängida selleks, et kaitsta ja taastada Musta mere rannikuala pakume välja meetmeid selleks, et peatada rannikualade erosioon, selleks, et kaitsta elamuid, äh, varasid, kinnisvara, mis rannikul on. Äh, Donau äh, basseinis on Rumeenia kõige suurem riik ja seetõttu peame Donau plaani hoolikalt vaatama ja uuendama selleks, et jälgida vee kvaliteeti, muuhulgas ka rannikuvee äh, kvaliteeti. toitainete sisaldust vees tuleb hallata, see on üks asi, mida me rääkisime Donau haldamise projektis, tuleb vähendada saastet ka Mustas meres. Rumeenia on lubanud toetada ka regionaalset koostööd ning andma oma panuse Euroopa Liidu poolsetele pingutustele selleks, et optimeerida merekeskkonda, mille aluseks on Euroopa Liidu raamdirektiiv merekeskkonna kohta. me usume, et kõigi poliitikate integreerimine äh, peab arvestama meresüst-, mere ökosüsteeme. see on põhiline vahend selleks, et tagada majanduslikke ja sotsiaalpoliitikaid, mis on jätkusuutlikud selleks, et toetada inimesi, kui nad kohanevad kliimamuutustega ning selleks, et kaitsta äh, mere bioloogilist mitmekesisust. ma olen sügavalt veendunud, et taoline konverents viib meid oluliselt edasi selleks, et jõuaksime oma eesmärkideni. et meil oleksid jätkusuutlikumad mered ja mereressursid oleksid jätkusuutlikumad, aitäh! Thank you very much, Ariane. I really think this from... aitäh, Ariana. see Rumeenia lähenemine on väga huvitav ning see on kindlasti hea meie ookeanidele ja ka antud juhul Mustale merele. järgmine kõneleja on volinik Carlos Moeras, kes vastutab teaduse eh, ja innovatsiooni eest. Teil on kindlasti meeldiv kuulda, et eh, Carmen Uvela ütles, et viissada 500 miljonit läheb teadustööle ookeanite jaoks, see peaks olema isegi rohkem kui viissada miljonit kindlasti. aitäh, proua esinaine, armsad sõbrad, riigisekretär, kolleeg Karmenu, endine kolleeg Marina Tamanagi, kes ei, siin meie hulgas istub. ma öö, öö, istun seal, kus sina istusid ennem ja ma tõesti tunnen ookeani seal oma kabinetis ma vaatasin siin meie publikut ja noori inimesi siin ja ma arvan, et teie põlvkond, noorte põlvkond on väga õnnelik. Teie olete põlvkond, mis näeb hämmastavaid teadus- ja tehnoloogia saavutusi, näete, kuidas ravitakse siiamaani ravimatuid haigusi, te näete kvantarvutuse saavutusi, aga teie ees seisavad ka suured väljakutsed väljakutse, millest me täna räägime, on üks suurimaid, mis teie ees üldse seisab. ma mõtlesin, ähm, et kuidas ma teie ees siin räägin ja räägin sellest, kuidas ma viis aastat voliniku ametis olen üle Euroopa käinud, kohtunud peaministrite ja presidentide ja kõikide oluliste inimestega aga peamine, kelle Kokkelaga kohtumist ma mäletan, ei ole need tähtsad inimesed, vaid inimesed nagu teie. üks öö, inimesi, kes mind kõige rohkem inspireeris, oli üks väga noor inimene, noor öö, mees nimega Bojan Slaat, kes on hollandlane, kui ta oli kuueteistaastane, kujutage ette, kuueteistaastaselt läks ta reisile Vahemere rannikule ta nägi seal väga palju plasti ning lei-, ja see kohutas teda ning ta leidis, et ta peab midagi ette võtma. ning see ongi erinevus teie põlvkonna ja minu põlvkonna vahel. Teie põlvkond tegutseb. Teie põlvkond leiab, et teie roll ei ole lihtsalt mitte leida töö või minna ülikooli, vaid muuta olukorda. ja Bojan Slaadi lugu mis on teie põlvkonna lugu, on siis selline, et kuueteistaastane noormees läheb, näeb probleemi ja leiab, et ta peab ookeanid ära puhastama. ja siis kõik inimesed ütlevad talle, et meil on olemas igasugune tehnoloogia ookeani puhastamiseks ja siis Bojan ütleb, et jah, et see tehnoloogia äh, põhineb sellel, et, et lihtsalt kogutakse plast kokku. meie peame aga leidma viisi, kuidas plast ise meie juurde tuleb ning ta mõtles välja tehnoloogia, mis kasutab hoovuseid meres. kasutab hoovuseid selleks, mida paljud insenerid ja muud sarnased inimesed olid arutanud, aga, aga nad lähenesid liiga kitsarinnaliselt ning Bojan leidis hoopis teistsuguse lahenduse. ning kui tema on edukas, te muidugi teate seda skepsist, et kas tal on edukas, kas see on mõistlik tehnoloogia või mitte, aga minu arvates on kaks asja väga olulised selles, mida ta tegi. esiteks, et ta äh, tõesti võttis oma missiooniks äh, seda probleemi, see probleem lahendada. ning seetõttu äh, ta suutis saavutada ka selle, et kõik hakkasid sellest teemast rääkima. kui te nüüd vaatate tagasi viiekümnenda aasta tagusesse aega, kliimamuutuse plaanis, siis see oli tõesti probleemi algus. kui me vaatame tänapäeval ookeane ja plastiookeanitest, siis me oleme samasuguses olukorras nagu viisteist, kakskümmend aastat tagasi. kaheksa miljonit tonni plasti igal aastal jõuab ookeani. aga minu vanavanemad pärinevad ajast, kus plasti ei olnud olemas. seega tänapäeval on veel terve põlvkond inimesi, kes ei mäleta, et plast oleks olemas olnud, meie aga oleme jõudnud sinnamaani, et, et suuname kaheksa miljonit tonni plasti ookeanitesse. tundub, et äh, see, see tähendab seda, et iga inimene, et, et inimesed seisavad äh, rannikul, hoiavad käest kinni, äh, katavad terve ranniku üle maailma ning kõik viskavad viis poekotti merre Bojan Slat suutis veenda inimesi tõesti tegutsema ja mõtlema selle üle, see on huvitav asi teie põlvkonna juures. mina olen rääkinud sellest ka oma lastega ning mingisugusel hetkel rääkisime sellest, kuidas eh, inimesi veenda oma andmeid kaitsma. no lapsed väga ei pööranud sellele tähelepanu, rääkisime andmekaitsest ning ühel päeval nad tulid koju ja ütlesid, et isa, siin on üks Youtuber, kes räägib meile, et Euroopa Liit hakkab, paneb interneti kinni. Nad suhtlesid selle Youtuberiga teistmoodi kui minuga ning Bojan Slat kuidagi suutis valgust heita sellele probleemile läbi teistsuguse kommunikatsiooni. üks öö, äh, äh, viise, kuidas me meie valdkonnas oleme lähenenud, on just öö, äh, see, et me üritame Euroopa tasandil suhelda avalikkusega nii, nagu Pojand seda tegi. ma tõesti soovin, et üks Euroopa Liidu missioone on midagi ette võtta ookeanite parandamiseks. asi ei seisne ainult raha andmises. me peame tegema midagi konkreetset inimeste aitamiseks, me peame tooma välja konkreetsed numbrid ja ütlema, mida me kavatseme konkreetselt teha, et ookeanit puhastada. ning see on äh, natukene teistsugune lähenemine, aga kolleeg Carmelo rääkis äh, kommunikatsioonist, suhtlemisest teie põlvkonnaga, meil on vaja teie abi selleks, et muuta oma suhtlemisviise ning minu viimane sõnum. kuna tõesti on lähenemas väga oluline aeg, meil lähenevad Euroopa valimised ja nendel valimistel on näha, et maailm on väga palju muutunud. kui mina siia tulin kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, siis oli olukord hoopis teistsugune kui praegu. meil olid need öö, libauudised, inimesed, kes ütlesid, et eksperdid ei, öö, ei loe, tänapäeval räägitakse nii, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal veel mitte. seega, see, kuidas poliitikud peavad teiega, saaksid teiega suhtlema, sõltub sellest, kuidas teie öö, ütlete meile, mida, mida poliitikud peaksid teie põlvkonna jaoks tegema. seda ma näen igal reedel oma kontorist, kuidas teie, noored inimesed, ütlete poliitikutele, mida äh, meie peame tegema. Te ei ütle midagi, äh, te ei räägi kuidagi äh, häguselt, vaid te ütlete, küsite konkreetselt, millal te kavatsete ookeanid puhastada, millise tehnoloogia abil, kes seda teeb konkreetselt, sest me mu sõbrad, sõltume ookeanitest palju rohkem, kui me arvame. Silvia Öörl, keda ma väga armastan, ütles kunagi, et meie äh, inimesed oleme mereolendid. me küll ei ela ookeanites, nagu ta ütles, aga me sõltume ookeanitest eh, täpselt sama palju, kui me seal elaksime. ning seda ma sooviksin teile sõnumina edastada, et eh, me oleme siin, te võite öö, öö, usaldada meid, et me kuulame teid, teie muresid ning kavatseme eh, midagi ette võtta ka järgmises eh, valitsemistsüklis, nii nagu me seda eh, tegime praeguse tsükli ajal ning ma tahaksin kiita ka Carmelo Vellat, kes on selle kallal kõvasti töötanud ning ka parlamenti ja proua Meissnerit nende töö eest, ma arvan, et me oleme päris palju ära teinud, võib-olla me pole sellest nii hästi teada andnud. suur tänu mind kuulamast! Thank you very much, commissioner. One can really feel. suur tänu, lugupeetud volinik, me näeme tõesti, et te suhtute äärmiselt kirglikult sellesse teemasse, olete Portugalist äh, ja see on võib-olla mõistlik, Bojan Šlatanit mainisid, ma ütlesin Pacella Hansi, kes on proua, kes on Aachenist pärit äh, arhitektuuriüliõpilane, mainisin teda oma kõnes, aga võib-olla teie teda ei tunne, tema leidis veel ühe mooduse, kuidas äh, plasti probleemist vabandada, ta on arhitekt, kellele meeldib sukelduda ning äh, kes äh, avastas, et märgets on nii palju plasti, seda tuleb muuta. ta töötas välja platvormi koos masinatehnoloogia inseneridega oma ülikoolist ta lähtus sellest, et mikroplast on kerge ja ulbib pinnal, aga võib samas merepõhja vajuda hoovuste tulemusena, aga ta arvas, et kui me saame tagada selle, et mikroplast jääb pinnale ulpima, siis on seda plat-, selle platvormi tehnoloogia kaudu võimalik siiski meredest eemaldada. seda ei ole päris piisavalt äh, testitud siis aga, aga see võib olla üks tehno-, võimalik tehnoloogia, nii et Bojan Zlatani ja Marcello Hansi sarnaseid äh, üliõpilasi on meil rohkem vaja ja noori inimesi, kes võitlevad ookeanide eest. ja siin on meil suurepärane võimalus juhatada sisse järgmise sõnavõtu, sõnavõtt, järgmine meie, järgmine esineja, kes äh, on äh, Jacques Delors'i Brüsseli, instituudi Brüsseli osakonna direktor. palun, Genevieve Bans suur tänu, Jasin ja suur tänu, Carmenu, selle suurepärase kutse eest tänasele üritusele, tere kõigile, lugupeetud daamid ja härrad, tere tulemast ka noortele. noored on siin väga hästi esindatud. minu jaoks on täna suur au rääkida sellel kõrgetasemelisel konverentsil, mis on ajakohane oleme siia kokku tulnud paar päeva pärast seda, kui äh, poolteist miljonit noort inimest tulid tänavatele üle kogu maa, et nõuda, et kliimamuutuse osas midagi ette võetaks. tõesti, tuleb tegutseda. sõnadest aitab, aitab kokkulepetest. kui me nüüd ellu viime, siis sellega on meil tööd järgneva kümne aasta jooksul. ookeanid on maailma ja meie planeedi tervik, terviseallikaks. kogu elu sõltub ookeanidest. iga teine hingetõmme on pärit ookeanidest ja miljardid inimesed teenivad elatist iga päev ookeanide kaudu. ookeanide kaitsmine pole lihtsalt mis tahes valik, sellest sõltub meie ellujäämine. kui äh, ookean vastutab meie planeedi tervise eest, siis äh, Põhja, vabandust, Lõuna-Jäämeri on äh, meie planeedi südameks. ja Antarktist ümbritsev hoovus toob kogu maailma ookeanidesse toitainete rikast vett. merede mitme, bioloogiline mitmekesisus pakub meile toitu, inspiratsiooni, hapnikku ja see saab just nimelt alguse Lõuna-Jäämerest. niikaua, kui ma suudan mäletada, on ookean mind alati ligi tõmmanud veetsin oma lapsepõlve mere ääres Tuneesias ja minu varasemad mälestused on seotud äh, perega mere ääres veedetud ajaga. pärast seda olen sukeldunud maskiga ja ka akvalangiga erinevates maailma osades. olen imetlenud ookeani ilu ja tundnud tõsist muret ookeanide hävinemise pärast. olgu kas siis tegemist minu kodu riigiga, kus äh, kilpkonnad hävivad plasti tulemusena ja ka see kuri-, kuulus äh, koralli kolmnurk, äh, kus bioloogiline mitmekesisus hävib iga päevaga. kui ma juhtisin World Wildlife Fondi Euroopa osakonda, siis otsustasin, et tuleb rohkem tegutseda. liitusin kõrgetasemeliste mõjurühmadega, kes toetavad Lõuna-Jäämere kaitsmist. meie nimetuseks on Antarktika kaks tuhat kakskümmend. me, meid on kaheksa, me oleme pärit üle kogu maailma ja me oleme pühendunud Antarktist ümbritseva mere, Lõuna-Jäämere kaitsele. tegemist on äärmiselt rikkaliku keskkonnaga, pingviinid, hülged, vaalad, ökosüsteemid, kus on ka pisikesed, aga väärtuslikud koorikloomad, hiigelvähid. tuhanded teadlased uurivad seda piirkonda. tuhande üheksasaja viiekümne üheksandal aastal külma sõja kõrghetkel Ameerika Ühendriigid otsustasid Antarktise eraldada rahu ning seadusega, teadusega seotud eesmärkide täitmiseks. see oli julge samm, mis näitas, et see jäine manner suudab ületada poliitika eesmärgid ja kakskümmend viis liiget, mis on ähm, Antarktise ressursside kaitse komisjonis, on pühendunud just nimelt Lõuna-Jäämere kaitsele. selle komisjoni liikmed on pühendunud Lõuna-Jäämere kaitsele ning Euroopa Liit on üks nendest liikmetest ning, äh, ning äh, Lõuna-Jäämere kaitset saab kõige paremini ellu viia läbi merekaitsealade ja merekaitse, Lõuna-Jäämere kaitse on just üks sellistest sammudest, mida noored soovivad. Euroopa Liit on teinud ettepaneku Lõuna-Jäämere kahe merekaitseala kohta Ida-Antarktise kaitseala ja Wedeli merekaitseala. Ida-Antarktise ettepanek hõlmaks ühte miljonit ruutkilomeetrit ja Prantsusmaa tegi selle ettepaneku juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. oodata on tulnud liiga palju. ookeani on kaitsta raske, aga asjad ei ole viibinud mitte raha ja teadusuuringute pärast, vaid geopoliitilised ning riiklikud huvid on loopinud kaitse, karikad kodaratesse sellele üllale eesmärgile me lihtsalt ei ole suutnud tegutseda, mida me veel ootame? kahe tuhande viieteistkümnendal aastal näitas Barack Obama, et Lõuna-Jäämere kaitse on küll raske ülesanne, kuid tehtav. Barack Obama rääkis oma kolleegiga Xi Jinpingiga Hiinast ning äh, võitis viimase toetuse, et luua Rossi mere merekaitseala. aasta hiljem Venemaa toetusel saavutati üksmeel ning sündis maailma kõige suurem merekaitseala. sel aastal peavad tegutsema Euroopa Liit ja Prantsusmaa. prioriteediks peab olema meie planeedi ellujäämine. Carmenu Vella, Frederica Mogherini, Donald Tusk, kõik on andnud lubadusi, et Euroopa Liit kaitseb Lõuna-Jäämerd Xi Jinping tuleb Euroopasse, kõigepealt Monacosse, seejärel Pariisi ja pärast seda võib-olla ka siia Brüsselisse. minu sõnum teile täna oleks järgmine ja see on ka Antarktika kahe tuhande kahekümnenda aasta rühmituse sõnum ja see on ka kohalolev viibivate noorte inimeste sõnum. nimelt tegutsege, et kaitsta kliimat ja bioloogilist mitmekesisust ning selleks kaitske Lõuna-Jäämerd. aitäh! Thank you very much, Genevieve. I think... aitäh, Genevieve. kõik püüame kaitsta ähm, Lõuna-Jäämärt niipea kui võim-, palju võimalik. Hukeni sõbrad, Daniela Fernandez peaks olema siin, aga ta ei saanud siia tänu viisaprobleemidele, seda tuleb tänapäeval ette, sete asemel on meil no, meie noorte inimeste esindaja Niila Van Hoivegin ta on Belgia hollandi keelt kõnelevate noorte ÜRO noorsoo esindaja ja siis ta on koos Sebastianiga. Sebastian esindab prantsusekeelseid Belgia noori, niisiis palun. mu daamid ja härrad, volinikud, kõik igast riigist pärit külalised. me oleme siin selleks, et esindada Belgia Noorsoonõukogu, aga me oleme tulnud ka selleks, et põlvkonna hääl oleks kuulda eluliselt tähtsas teemas, meie füüsiline keskkond, meie kodu, meie tulevik. möödunud nädalal tuli rohkem kui miljon inimest äh, tänavatele, noored inimesed igal pool maailmas selleks, et kutsuda üles astuma julgeid samme kliima vallas siin ei ole küsimus enam meie lastest või järgmisest põlvkonnast, küsimus on meist, meie tulevikust. inimkonna tervis ja jõukus on otseselt seotud meie keskkonna olukorraga. globaalne soojenemine on soojendanud ookeane, ookeane sama palju äh, kui üks aatomi pommiplahvatus sekundis viimase saja aasta jooksul kui me lõpetame eh, koheselt heitmete tekitamise, on Arktika ikka veel eh, viie Celsiuse kraadi võrra soojem selle sajandi lõpuks. me ei saa enam peatada kliimamuutust, me peame eh, hoidma seda sellel tasandil, et tsivilisatsioonil oleks võimalik ellu jääda. kahesaja, rohkem kui kahe tuhandel mereolendil on teistsugune värv kui varem äh,, kui varem. mitte ainult nende värv ei muutu, vähem kui üks protsent merepõhjast ehk siis korallrahud toetavad äh, valdavat osa mere äh, biotoomi. kuid me näeme, et kui temperatuur kasvab veel, siis kaob ära rohkem kui üheksakümmend protsenti korallrahuse äh,, rahudest. samal ajal fossiilkütuseid ja fossiilkütuse toetused on OECD riikides väga kõrged. OECD lubab luua äh, seadusi, mis täiesti peegeldavad Euroopa kodanike algatusi, nagu näiteks õigus veele või totaalne glüfosaatide keelamine. selle reaalsuskontrolliga silmitsi seistes, kuidas saab mitte tegutseda Euroopa on äh, käivitanud terve hulga algatusi, kuid see ei päästa meid äh, valmimisel olevast katastroofist. me kõik teame, te räägite sinisest majandusest, me mõistame seda, et see uus termin peab olema enamat kui lihtsalt sõnad, see peab esindama olulist äh, tegevuse muutust selleks, et äh, vallandada ookeani ja meredega seotud tegevused. me peame peatama kõik tegevused, mis kahjustavad keskkonda. me tahame, et kõik teie, teist tegeleksid sellega. ookeanid on uus Eldorado. me näeme neid energia, transpordi, mineraalressursside, toidu ja puhkuseallikana, aga me jagame seda maailma teiste äh, olenditega, kellest me kõik sõltume. seda ei tohi iialgi unustada ookeani ökosüsteemide kaitsmine on üks kõige võimsamaid viise võidelda kliimamuutuste hävitavate mõjudega ning tagada elujõuliste ökosüsteemide ellujäämine, mis on kasulik inimestele, loodusele ja ettevõtetele. niisiis palun tehke seda tõsiselt. kutsume teid üles kehtestama Euroopa Liidu reegleid kalandussektoris, äh, kehtestama ambitsioonikamat plastikastrateegiat ja luua, looma suuremaid kaitsealasid. But this and global... kuid see ja globaalne ookeanide haldamine ei ole koos ka veel piisav. kliimamuutusega võitlemine on võitlus äh, nälja, vaesuse, terviseprobleemide ja muude teemadega. me peame, et palume, et te tegutseksite struktuurselt, arvestades selle planeedi füüsilist reaalsust ning vastavalt äh, inimeste reaalsetele vajadustele. küsimus ei puuduta vaid ookeanide puhtaks tegemist. Äh, küsimus on selles, et see, äh, neid ei tohi täita, te teate diagnostikat väga hästi, te teate lahendusi. aga kuna paistab, et te olete otsustanud kõrvale vaadata ning otsustanud, et huvitavatest meetmetest on võimalik äh, üle vaadata, siis on mõned meetmed, millele tuleb otsa vaadata, me peame rääkima rahast. on tagumine aeg kaaluda fiskaalset Äh, õiglust ja keskkonnamakse, mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Euroopa Liidu äh, fiskaalne tulu peab äh, suurenema mingisuguse süsinikumaksuga, järgmine Euroopa Komisjon peab muutma maksude vältimise äh, Äh, maksude vältimisega tõsiselt tegelema ning fiskaaldumpinguga tõsiselt tegelema. sotsiaalne nõudlus peab äh, taolist äh, algatust suunama. Euroopa Liit ja kõik tema liikmesmaad peavad vastu võtma täiesti uue arusaama riiklikust finantseerimisest. igasugune finantseering tuleb enne kaaluda läbi jätkusuutliku arengu põhimõtetest lähtudes mitte ainult toetused ja riiklikud finantsid ei ole see, millest me aru äh,, rääkima peame. uus äh, kaubandus peab äh, olema kasuks nii inimestele kui keskkonnale. me peame liikuma eemale ebaproportsionaalsest äh, äh, varade kogumisest mõistliku jaotamiseni. inimarengu indeks äh, peab olema olulisem mõõdik kui SKT kasv me peame uuesti läbi vaatama vasti, äh, vastastikuse kauplemise reeglid äh, selleks, et need peegeldaksid mõlemapoolseid muresid. me teame, et ÜRO on astunud samme suurendada Euroopa Liidu äh, eelarvet, kliimaga seotud kulutusid kahekümne viie protsendi võrra. see on see, mida on teinud Euroopa Liit, aga sellest kindlasti ei piisa. kui praegune tegevus nullib ära CO2 alased jõupingutused. ökoloogiline üleminek on see, mis on oluline. inimesed on nüüd nädalaid tänavatel näidanud, meil on vaja süsteemi muutust, mitte kliimamuutust. lisaks äh, meremajandusele suunatud nõuded, me nõuame ka, et äh, põlvkondadevaheline õiglus ja varade jaotus peab olema tegevuse aluseks teaduslik tõestus, äh, kriitiline mass, kõik see on juba saavutatud. järgmine samm, äh, mis astuda tuleb, on poliitiline julgus ja praegu on õige aeg seda teha. avalikkuse arvamus toetab seda, meie tulevik on siin mängus. meie sõnum on esitatud, teil on võimalus valida kumbal pool ajalugu te jääte? soovime töötada koos selleks, et kaitsta meie äh, põlvkondade ja järgmiste põlvkondade tulevikku. olge osa sellest muutusest, aitäh! Wow, Neil and Sebastian, I think everybody listened very carefully. Sebastian, kõik kuulasid kindlasti väga tähelepanelikult teie sõnu, see oli väga liigutav, teie panus ning me tõesti kuulasime teid ja üritame anda endast parima, ma luban seda teile, vahel on reaalset poliitikat väga keeruline teha, aga me vähemalt üritame. sellega oleme me jõudnud avatseremoonia lõpuni, nüüd teeme perepildi. me, meie siit paneelist tuleme kõik äh, teie ette äh, seisma ning teie tõusete ka püsti äh, ja siis tehakse pilt. aga kõigepealt tutvustan järgmist paneeli, mida juhib Alain Kadek, kes juhib kalanduskomisjoni siin. kahjuks ta lend hilineb, ta ei saanud siia tulla ning seetõttu Gabriel Mato Hispaaniast juhib seda paneelarutelu ning ma ootan, et pärast perepilti tulevad kõik järgmise paneelarutelu osalejad siia meie asemel. meie tuleme teie ette, keerame teile selja, teie tõusete kõik püsti ning siis keegi siit ülevalt teeb meist selle ilusa pildi.